sooviksin anda sõna härra Janus Wojciechowskile, ta soovis sõna. härra Janus Wojciechowski. suur tänu, härra president, austatud äh, parlamendiliikmed. eile toimus Poolas Vutšis töökohal alustan veel kord, härra president, kõrge koda, eile toimus Poolas, Vutšis ühe Euroopa Parlamendi liikme büroos äh, mõrv. assistent äh, tapeti, tegemist oli kohutava kuriteoga. mõrvar ütles, et äh, teda motiveeris teole viha ähm, õiguse ja õigluse partei vastu. juba pikemat aega tehakse kampaaniat selle partei vastu ja see on nüüd endaga kaasa toonud sellise tragöödia. Euroopa Parlament peaks selle kuriteo äh, hukka mõistma. Euroopa poliitikas ja demokraatias äh, ei tohi olla kohta vägivallale ja härra president ma palun äh, Mark äh, Rotšakit äh, mälestada, kes oli assistent ja kes mõrvati parlamendiliikme büroos Madam, the floor is yours. proua, palun, teil on sõna. Ja, ja voorzitter, voorzitter, dank u zeer. Voorzitter, net hebben we laten zien hoe. Suur tänu, härra president. meie parlamendina peame näitama, mida me suudame ära teha. muide, praegu, kui meie oleme siin, kirjutame resolutsioonidele alla on osad tulnud saali õhupallidega, minu meelest see ei ole väärikas käitumine. E, ja suur tänu. Läheme nüüd äh, hääletamise juurde, lugupeetud daamid ja härrad, hakkame hääletama. protseduuriline küsimus. May I, may I ask you? kas ma paluksin, et te langetasite otsuse, me näeme, et meie kojas on õhupallid. kas te võite öelda, kas see on lubatud või mitte? kui see ei ole lubatud, siis ma palun need õhupallid eemaldada. ja mul on ka äh, lillased ja kollased õhupallid, mis on väga maitsekad ja siis me võiksime tuua nad järgmine kord kaasa, kui te lubate. Dear colleagues, we will vote together today on the very austatud äh, kolleegid, me soovime tõesti täna hääletada olulistel teemadel, aga kui te tõesti äh, selle demonstreerimise hääletamise ajal lõpetaksite, siis see oleks väga äh, kena teist. ma põhimõtteliselt äh, toetan teid, aga austagem siiski täiskogu saali kui sellist no,. otsus on loomulikult teie teha äh,. kolleegid äh,, daamid ja härrad, asume nüüd hääletama. päevakorras hääletame härra Rangeli raportit Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe kohta. tegemist on väga olulise hääletusega, kes on poolt? vastu? erapooletud? suur tänu! ettepanek on vastu võetud edasi härra Rangeli raport, mis äh, puudutab parlamendi kodukorra kohandamist Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppest lähtuvalt. palun äh, hääletage, meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust, kes on poolt? vastu? erapooletud? suur enamus on poolt. käesolevaga on äh, ka see ettepanek vastu võetud. tahaksin teile öelda, et äh, tegemist on pikkade läbirääkimiste käigus saavutatud äh, hea tööga, õnnesoovid raportöörile, härra Rangelile esmajoones, aga soovin tänada ka härra Leenet kes meie nimel pidas läbirääkimisi Euroopa Komisjoni, Wallis Voboda, Ruth Berend, Harms, kõik teie kolleegid olite väga aktiivselt kaasatud ja suur tänu teile läbirääkimiste tulemuste eest, tänud ka komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole ja asepresidendile Šefčovitšile, me saavutasime väga hea tulemuse õnnesoovid äh, mõlemale poolele. me äh, tõesti oleme võimelised hästi äh, koostööd tegema ja nüüd järgneb raamkokkuleppele allakirjutamine, palun, härra president Lady, Lady Ashton Gymna. No. Przystępujemy do drugiego głosowania. Drugie... Niisiis, läheme hääletamise teise osa juurde. see puudutab Euroopa välisteenistust päevakord näeb ette, et me hääletame proua Kressle raportit, mille teemaks on Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse muutmine seoses Euroopa välisteenistusega. kompromiss, äh, muudatusettepanek number üks, plokk number üks, seda hääletame kõigepealt. kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi muudetud ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi äh, õigusloome ettepanek äh, õigusnõunik resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus. kas olete kõik ähm, hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud, seda te näete ka ise suure häälte enamusega. õnnesoovid äh, proua Kresslele, härra Rivellinile ja kõigile teistele, kes äh, osalesid selles äh, eelarvega seotud töös. edasi härra Rapkai raport Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muutmine. kõigepealt siin on äh, nelikümmend kaks muudatusettepanekut õiguskomisjonilt, üks kuni nelikümmend kaks hääletame plokina. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, hääletame muudetud ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi hääletame õigusloome resolutsiooni hääletus on nimeline ja nim-, hääletus on alanud kas olete kõik hääletanud? hääletamine on lõppenud. suure enamusega vastu võetud ja õnnesoovid härra Rapkaile, raportöörile. järgmisena härra de Galtieri ja Žurjani raport. see puudutab äh, parandus äh, eelarvet äh, number kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletamine on lõppenud. suur tänu, käesolevaga on äh, raport vastu võetud, õnnesoovid härra Kolderile ja härra Šurjanile edasi, lugupeetud äh, daamid ja härrad, oleme me nüüd lõpetanud äh, õigusloomega seotud töö, mis puudutab äh, välisteenistust. sooviksin tänada Euroopa Parlamendi saadikuid selle väga erakorralise ja olulise töö eest, mis selles valdkonnas on tehtud. meil on olnud väga hea koostöö Euroopa Komisjonide ja komisjonide esimeeste tasandil. tänan teid kõiki tõhusa töö eest. eriti tõstan esile neid isikuid, kes esindasid Euroopa Parlamenti läbirääkimistel ja kes olid raportöörid, nimetan nimed Elmar Brock, Kiefer Hofstadt, Roberto Gualteri, Ingeborg Kressle äh i Bernard Rapkej. Także ja Bernard Rapkai. kaks kolleegi Šurjan ja Jedrzejevska tegelesid ähm, just eelarve küsimustega. Nad tegid äh, suurepärast äh, tööd selleks, et me saavutaksime hea kokkuleppe Euroopa välisteenistuse huvides ma usun, et äh, selline kokkulepe teenib kogu Euroopa Liitu. õnnesoovid kõigile, ka Lady Ashtonile ja temapoolsetele läbirääkijatele. õnnitleme ka nõukogu hea tulemuse eest. saadik Kristofsen äh, on siin samuti kohal, nii et võite ka temale aplodeerida Where's, where's Lady Ashton? Because we changed. Where? Uh, yes, I prepared some flowers. ja Lady Ashtoni jaoks äh, on mul olemas lilled, paraku ei ole ta kohal, nagu ikka, tuleb daame oodata ma ei oodanud seda päris, aga tuleb olla selleks valmis, mehed peavad selleks valmis olema. mehed peavad kõigeks valmis olema. kolleegid. Where's my flowers?